procediamo ora alle dichiarazioni di voto vi pre- ning nüüd läheme hääletuste selgituste juurde, palun äh, lahkuge kiiresti, kui te siia ei jää. et need, kes soovivad selgitada, saaksid äh, sõna võtta äh, normaalsetel tingimustel. La parola per la relazione complementare dell'onorevole Langen, intermediazione nüüd härra Langeni täiendav raport kindlustusvahenduse kohta. härra Maulo, palun. Je l'ai vu ce matin. Onorevole Maullo in aula? ja nüüd saab sõna kolleeg Maullu Äh, siis järgmisena saab sõna üheks minutiks kolleeg Maminki, Mamikis. suur tänu. jõustunud direktiiv kindlustusvahenduse kohta on väga oluline samm kodanike jaoks. see on seotud nii juriidiliste kui füüsiliste isikutega, kes tegutsevad Euroopa Liidus, aga ka väljaspool seda, sõltumata sellest, kus isik konkreetselt asub, peab ta saama osta kvaliteetset toodet ja tarbijal peab olema piisavalt informatsiooni kindlustusettevõtjalt. oluline on aga ka vaba konkurentsi stimuleerimine ja kindlustusandjate võimalus töötada kõikjal Euroopa Liidus. tahaksin mainida ka seda, et see direktiiv on abiks kulude osas piisavalt informatsiooni saada. sellepärast me olimegi selle direktiivi poolt. härra Hannan, palun järgmiseks, palun jah, suur tänu, lugupeetud president ühtse turu teenuste valdkonnas lõpuleviimine tähendab kahte erinevat asja. paljud mõistavad, et see tähendab äh, vaba kaubandust äh, teenuste osas, kui võimalik toodet müüa ühes liikmesriigil, siis peaks seda sama hästi saama müüa ka teistes liikmesriikidel. vastastikune toodete tunnustamine, nii nagu meil on ka kaubeldavate toodete osas, aga see ei ole selles raportis, vaid siin räägitakse sellest, et meil oleks ühine regulatiivne struktuur selle asemel, et lihtsalt võimaldada teenustel paremini ringelda, oleme me paika pannud reegleid tarbijakaitseks selleks, et neid ühtselt kõikides liikmesriikides rakendada. seega suurendatakse sisenemisbarjääre ja rohkem reguleeritud ja rangemaid turge, kui meil muidu oleks. see on andnud põhimõtteline äh, Äh, läbikukkumine Euroopa mudelis juba algusest peale, selleks et tarbijate valikut laiendada, piirame me seda, see teatud peidetud huvide osas ja tootjate äh, hüvanguks. meie tahame ühist turgu Ühendkuningriigis, mitte ühiseid äh, reegleid ja selle, seda ma ka toetan. kolleeg Arnot, palun järgmisena see raport kutsub üles tarbijakaitset suurendama ning loomulikult olen ma sellega nõus, aga seda tehe, tehakse ainult teatud kontekstis, vähendades riiklike meetmete vähendamist, vähendades riiklike reguleerijate õigust olukorda lahendada ning äh, nende reguleerimisala laiendamine, kaasates erinevaid äh, osapooli, on just see, mis minu jaoks probleeme tekitab, seda kõike saaks paremini lahendada liikmesriigi tasandil kui Euroopa Liidus. aga mul on veel üks probleem, ehk siis see, et see annab komisjonile võime delegeeritud õigusakte välja anda äh, ilma, et ta peaks kunagi siit kojast see seadusandlus läbi käima seega mitte valitud äh, komisjon, mitte valitud parlament äh, peaks selles osas otsuseid tegema ja senine olukord on minu arvates fundamentaalselt äh, väär. suur tänu ja nüüd Suberi raport ja kõigepealt härra Pospisil, palun. suur tänu, mina hääletasin selle raporti poolt, sellepärast et ma leian, et äh, laste vaesuse suurenemine Euroopas on tõesti problemaatiline. hiljutiselt enam kui üks koma kuus miljonit last on Euroopas vaesuses. tegemist on suureneva nähtusega ning see on väga negatiivne. Euroopa Liit peab selle teemaga tegelema ning üritama leidma lahenduse. mina olen äh, poliitikas äh, soovib seda, et meil oleks tasakaalustatud eelarve, aga samas on vaja tagada, et kärpemeetmed ei mõjutaks lapsi ja ei suurendaks vaesust ja vähendaks sotsiaalkaitset ja juurdepääsu haridusele. sest tulevikus võiks selle kaudu tekkida probleem ühe põlvkonnaga, kes on sotsiaalselt nõrgas olukorras ja võiks põhjustada siseriikliku julgeoleku probleeme kolleeg Maminkins, palun järgmise. suur tänu. lapsed on meie tulevik. Need ei ole tühjad sõnad, sest ilma lasteta ei ole tulevikku. ja sellepärast peab kõiki poliitikaid niimoodi välja mõtlema, kujundama ja kasutama, et meie lastel oleks kvaliteetne haridus ja ligipääs erinevat avalikele teenustele, samuti, et nad oleksid kaasatud ühiskonda. kahjuks on aga olukord selline, et vaatamata erinevatele plaanidele ja projektidele kasvab vaesus ja seda Euroopa Liidu sees. vaesus iseenesest on väga keeruline nähtus ja sellepärast me peame liikmesriikidena koostööd tegema komisjoniga, parlamendiga, nii et lastel oleks parem ligipääs haridusele, et na-, nende füüsiliste vajaduste eest oleks hoolitsetud ja et neil oleks ligipääs sotsiaalteenustele, aitäh. no it's okay, it's okay. Okay, thank you very much. kolleeg Lüün, palun. suur tänu, mul oli väga hea meel toetada seda raportit ja tänaksin raportööri selle teema tõstatamise eest sest laste vaesus ning see, et üks neljast lapsest Euroopas elab allpool vaesuspiiri, ei ole vastuvõetav. me oleme sellega kursis ja me peame tegutsema selleks, et investeerida eriti just haridusse, haridus on võti tulevikku, vähendab vaesust ja ei piisa sellest, et haridus anda ainult lastele, aga me peame kaasama ka perekondi, vanemaid ning nende hooldajaid selleks, et tagada, et nad täielikult toetaksid seda lähenemist, et haridus on nende laste vaesusest pääsemise võti, väga palju on võimalik ära teha ka tervishoius, eluaseme ja ka toitlustusküsimuses. meile kõigile siin parlamendis teame, et me elame vananevas keskkonnas, meil on vaja lasteabi tulevikus ja seetõttu on meie moraalne kohustus investeerida lastesse tulevikus, aga see on ka majanduslikus ja ühiskonna vaatenurgast kasulik. kolleeg Nekovit ei ole saalis ja nüüd saab sõna kolleeg Jusmenova, palun. suur tänu. Eurostat ütleb, et la-, lapsed, laste arv, kes elab vaesuses ja isoleerituses Bulgaarias, Ungaris ja Rumeenias on circa nelikümmend protsenti laste vaesus on seotud ka mm, toitumusharjum-, toidupuudusega ja koolist väljalangevusega, see on sotsiaalne eh, tõrjutus ja sellepärast toetame seda raportit, et vähendada laste vaesust. meie peaksime keskenduma selleks, et eh, laste vaesuse põhjustest üle saada, me peaksime toetama lapsi nende arengus, töötama töötuid ähm, vanemaid üksikemasid ja teisi, kes on kehvemas olukorras, me peaksime investeerima lastesse, meil peaks olema selleks strateegia, nii sotsiaalfondi vahendeid kasutades äh, peaksime me tegelema selle nimel, et lapsed vaesusest välja tuua ja kasutama ka strateegia kaks tuhat kakskümmend eesmärke selleks järgmiseks kolleeg Anderson, palun. see raport äh, soovib tõelist pühendumist liikmesriikidelt selleks, et vähendada sotsiaalset erisust. üks neljast äh, lapsest Euroopa Liidus elab äh, vaesuses ning Londonis on see minu valimisringkonnas kolmkümmend seitse protsenti, see on šokeeriv. paljud toetavad raporteid, kus kutsutakse üles selleks, et kõikidel lastel oleks vajadus vabale tervise, tasuta tervishoiule ja haridusele, piisavale toidule ja eluasemele. Ühendkuningriikides konservatiivide valitsus teeb teatavaks järgmise osa selleks, et vähendada sotsiaalkaitset, mis enam kui kuussada tuhat last Londonis vaesusesse paiskab järgmisel aastal kaks tuhat kümne aastal äh, langes vaesuses elavate laste arv. mina kolleegidega jätkan võitlust selleks, et laste vaesust välja juurida kõikjal just selle nimel, aitäh. kolleeg Boltšak. aitäh, et mulle andsite sõna, ka mina hääletasin selle raporti poolt, äh, isegi äh, kui mul oli teatud kahtluse, viidati sellele, et äh, la-, vaesuses olevate laste arv suureneb, jah, see on tõesti reaalsus ja just sellepärast ma äh, toetan seda raportit. ma arvan, et riik samas ei saa vanemaid asendada ma olen väga rahul, et teatud ettepanekud ei läinud raportisse sisse, näiteks see, mis puudutab miinimumstandardit eluaseme osas ja loomulikult lastel on vaja väärikaid häid elutingimusi, aga seda, kui vanemad ei saa seda tagada, siis kes selle, seda osa täidab, kas riik, kas Euroopa Liit, mina arvan, et teatud äh, üleskutsed äh, ei võetud parlamendis kuulda ja igal juhul üritatakse minna kaugemale, kui on võimalik. ja härra Kelly järgmiseks, palun. suur tänu, mina hääletasin selle raporti poolt, me räägime noortest lastest, kes elavad vaesuses. ja see on otseselt vastuolus selle garantiiga, mida ÜRO konventsioon lastele ette näeb kui lapsed on vaesuses, siis nad saavad seda olukorda väga vähesel määral muuta. Nad ei saa midagi sinna parata, et neil ei ole süüa, et nende kodused tingimused on sellised, nagu nad on, et nad ei pääse ligi haridusele. lastel peab olema vajadus mängimiseks, nad ei pea nende probleemidega ise tegelema. Euroopa Liit on üks maailma kõige rikkamatest regioonidest ja me peaksime olema pahased, et siin ka laste vaesus lokkab majanduslanguse ajal oli see raskus. nüüd me hakkame taastuma ja me võime selle valdkonnaga uuesti aktiivsemalt tegelema hakata. härra Sogor. tänased lapsed on homne Euroopa ühiskond ja see on suur probleem, kui tänased lapsed peavad elama vaesuses. on kohutav, et kahekümne esimesel sajandil on ikka veel alatoidetud lapsi, kes kannatavad laste haiguste all, kes, eh, mis, mida me juba vahepeal arvasime unustatud olevat. me peame vältima seda, et lapsed langeksid vaesusesse. see võib juhtuda iga perega, ka keskklassist. Euroopa Komisjon peab koostama välja tegevusplaani seal tuleb, sellele tuleb prioriteete seada, see peab võitlema vaesuse vastu. lastele hariduse andmine peab olema esmatähtis ja me peame võitlema laste marginaliseerumise vastu. me peame mõistma, et see on oluline võitlus, sest see on meie tulevik, mille nimel me võitleme proua Makovei. suur tänu. õigus haridusele, õigus arstiabile, õigus kodule, õigus osalusele otsustes, mis meid ennast puudutavad, on tagatud lastele ÜRO konventsiooniga, mis puudutab laste õigusi, kuid kahjuks reaalsuses paljud lapsed neid õigusi kasutada ei saa ja tundub, et paljud valitsusedki pole nendest õigustest kuulnud, sellepärast et nad ei soovi tegutseda selleks, et neid õigusi lastele tagada. iga üks neljast lapsest on vaesusohus. see on vastustustundetu valitsuse poliitika tulemus teatud liikmesriikides. ma olin selle raporti poolt, sest see näeb ette meetmeid, mis peaksid olukorda paremuse suunas paida, muutma, mis peaks laste elu parandama majutuse, hariduse, tervishoiu osas ja ma tahan loota, et neid meetmeid ka rakendatakse. laste vaesus tähendab ka vanemate vaesust. vanematel ei ole tööd, neil ei ole võimalik saada oma lapsi kooli. Kreeka tarkuse sõna ütleb, et tsivilisatsioon õilmitseb siis, kui inimesed õitsev, istuvad, istutavad puid, mille varjus nad ise istuda ei saa aga hoolitsegem nende laste eest, sest ilma nendeta meil ei olegi tulevikku. aitäh! minu põlvkond on näinud kõige suuremat langust va vaesuses inimajaloo jooksul. inimesi, kes on sügavas vaesuses, on viimase kahekümne viie aasta jooksul kahe kolmandiku võrra vähenenud mis seda rõõmulugu on soodustanud vabakaubandus, globaalsed turud ja kasumi teenimine, näiteks äh, mobiilitelefone tootvad firmad. siin ei ole kuidagi fokusseeritud mm, laste vaesusele, meie ei ole omalt poolt midagi panustanud, et olukorda muuta kõige parem asi, mida meie saame teha, on vabad inimesed vabaks lasta. me ei tohiks vahele segada, me ei tohiks üle reguleerida, me peaksime lihtsalt vaatama, kuidas asjad ise paranevad. proua Toots. minu meelest see on aja märk, et raportöör, mis tegeleb laste vaesuse ja ebavõrdsusega, tegelikult me jälle räägime teemast, millega peaksid tegelema liikmesriikide valitsused. liikmesriigid, nende kohalikud omavalitsused on need organid, kes peaksid aru saama ja otsustama, mida teha, et tagada see, et kõikidel kodanikel on oma osa ühiskonnas. selleks ei ole vaja Euroopa Liitu, et seda dikteerida. sellest tekstist on võimalik teatud järeldused teha kuidas parandada elukvaliteeti kõigile. ma usun, et ühelt poolt Ühendkuningriigina oleme varustatud, et efektiivselt aidata neid, kes kõige rohkem meie ühiskonnas abi vajavad, stimuleerida neid, kes sooviksid tööturule siseneda, kaitsta neid, kes on kõige rohkem haavatavad. teisest küljest me leiame, et töökohtade loomine ja majanduse edendamine aitab kõikide elukvaliteeti parandada. aitäh! kolleeg Arnot. me võime uskuda maksuvabadusse pri, privatiseerimisse, sissetulekute ümberjaotamisse. Te võite arvata, et universaalset soodustused on paremad kui vajadusepõhised. Need on seisukohad, mis on omased paljudele inimestele. aga moraalselt on vale laste vaesuse tõsist probleemi ära kasutada selleks, et neid vasakpoolseid poliitikaid edasi ja läbi suruda. ma isiklikult tunnen et me peaksime rahvana tegema palju rohkemat Ühendkuningriigis, et laste vaesuse vastu võidelda, kuid minu mure selle raportiga seoses on see, et sisu tegeleb nii paljuski muude asjadega peale laste vaesuse kõrval ja sellepärast ma ei saanud seda raportit toetada. aitäh. nüüd tegeleme marginaliseeritud kogukondadega Euroopa Liit, ühtekuuluvuspoliitika, see ei ole üks instrument ainult, mida sammhaaval regioonide vahel jagada, loomulikult seda on ka vaja teha, aga selleks, et sotsiaalset marginaliseerumist vähendada, ja ma toetan seda raportit sellepärast, et siit võib tulla positiivne äh, laeng, mis aitab ühiskonna ääregruppe taas ühiskonda kaasata, kuidas sünkroonselt neid probleemide lahendusi ehm, koguda ja nende nimel tegutseda. ka lihtsad inimesed peavad mõistma, kus on probleemid, kui keerulised nad on ja kus on vaja probleemide identifitseerimisega veel tegeleda? Um, protože i tato zpráva prošla určitým vývojem. kolleeg, kolleegi raport on andnud ülevaate teatud arengutest, algselt tundus, et see raport on suhteliselt üldine, sest me võime marginaliseerituse puhul rääkida mitmetest kogukondadest, kuid sellest hoolimata ma toetan seda äh, raportit. me räägime ebavõrdsusest, põhjendamatust vaesusest, millel ei ole võimalik äh, vabandusi leida ja siin äh, me tegeleme eelkõige sotsiaalse tõrjutuse vastase võitlusega Tšehhi Vabariigis äh, on mitmeid äh, kogukondi, kus viimastel aastatel sotsiaalne tõrjutus on kahekordistunud ja täname raportööri selle algatuse eest. marginaliseeritud kogukondi on identifitseerinud kaheksa liikmesriiki oma indikaatorite alusel pikaajaline töötus, ligipääsu puudumine haridusele, madal ta-, haridustase, kehvad elamistingimused, diskrimineerimine, sotsiaalpoliitika ja sotsiaalteenuste mm, poliitika, ligipääsu puudumine tervishoiuteenustele teatud partnerluslepingud ei kaasa marginaliseeritud kogukondadega probleemiga tegelemist. ma olin selle raporti poolt, sellepärast et see näeb ette võimalusi kogukondade mm, analüüsimiseks, me ei saa neid kogukondi aidata, kui me vaata, jätame nad ühiskonnast väljapoole samuti on oluline erinevate regioonide omavaheline ühendamine ja vahe, regioonide vaheline koostöö. komisjon peaks selgitama Euroopa ja liikmesriikide programme, mis liikmesriikidele ja ettevõtetele ette on nähtud. suur tänu. selle raporti lähtealus on vale. see on nimelt selles, et valitsus peab tegutsema ja kulutama selleks, et margin-, marginaliseeritud kogukonnad taas ühiskonda leiaksid. ühest kohast raha võtmine ja teise suunamine tekitab muresid, tülisid, lahkarvamusi inimesed elavad teiste antavast rahast, mitte ei tegutse ise aktiivselt, kõige parem võimalus oleks inimeste elukor-, olukorda parandada, kui me võimaldame neil turul aktiivselt osaleda. inimesed, kes võib-olla muidu üksteisele ei meeldiks, koos vabal turul tegutsedes hakkaksid koostööd tegema. inimesed ei ole mingit muud süsteemi välja mõelnud, mis paremini empaatiat soodustaks kui vabaturusüsteem, kus inimene peab oma koostööpartneritele lootma. tervitan seda raportit, mis rõhub sellele, et parandada marginaliseeritud kogukondade olukorda. Põhja-Iirimaal on struktuurifondid mitmel järjestikusel eh, finantseerimisperioodil aidanud terrorismi ohvreid meie ähm, piirkonnas. see on toonud, see on kaasanud ECF-i ja me ei peaks siiski jääma oma ähm, loorberitele puhkama, vaid me peaksime edasi tegutsema, et inimeste eluolukorda parandada. praegu on ametivõimud mööda vaadanud naiste sektorist ESF-i rakendamisel. ja samuti on seatud äh, piiranguid sellele, kes võivad programmides osaleda. see võtab ära äh, võimalused marginaliseeritud kogukondadelt. on viimane aeg, et volinik äh, tuletaks seda fakti ka meie ministritele meelde härra Carver. ainus äh, Rooma päritolu äh, saadik siin, ma olen oma päritolu uhke ja ma kavatsen sellel nädalal äh, Londonis sõna võtta ja Euroopa Liidu tegevus on küll oluline, aga meie, minu oma poliitiline äh, vaade leiab et nende probleemidega tuleks tegeleda siseriiklikul tasandil, ma toetan seda pidevalt. ma olin neljakümne teisenda, neljakümne teise muudatusettepaneku poolt, mis puudutas Rooma kogukondi. Briti konservatiivid olid üldiselt selle vastu, aga see ei üllata mind, eriti võttes arvesse kon-, konservatiivse valitsuse viimase aja poliitikat nende kogukondade suhtes ja see on lihtsalt vastuvõetamatu. aitäh. härra Arnot, mina jäin siin erapooletuks, nagu ka paljude teiste puhul. kas ma olen nõus, et vähemusi koheldakse tihti halvasti? muidugi ma olen sellega nõus. kas ma olen nõus, et Rooma kogukondi on koheldud mõnel pool kohutavalt? ja pandud neid olukordadesse, kus keegi ei peaks olema, loomulikult ma olen seda meelt. kas ma olen seda meelt, et riigid peaksid tegema, et selle agressiooni vastu võidelda, loomulikult ma olen seda meelt. aga kui ma vaatan seda raportit ja siin pakutakse välja, et integratsioon Euroopa tasandil on lahendus, siis ei, vaja on integratsiooni nende kogukondade tasandil, see on probleem ja minu meelest see raport läheb täiesti sellest eesmärgist mööda ja sellepärast ma ei saanud olla selle raporti poolt ega vastu. suur tänu. nüüd Euroopa Liidu roll ÜRO-s. kõigepealt härra Kämpel. see on järjekordne võimu haaramine Euroopa Liidu poolt selleks, et võim röövi, röövida suveräänsetelt riikidelt Ähm, julgeolekunõukogu reformimine, mis tähendaks äh, seda, et oleks äh, alaline koht äh, Euroopa Liidul seal julgeolekunõukogus, see tähendaks, et Prantsusmaa ning Inglismaa peaksid enda kohtadest loobuma. see tähendaks seda, et Inglismaa ei saaks enam osaleda rahvusvahelise julgeoleku asjades kaasa rääkimisel, eriti praegustel ärevatel aegadel, see on öö, vaenulik rünnak äh, Prantsusmaa ning äh, Inglismaa suveräänsusele, juba enne seda pidime me loobuma äh, enda otsustamisõigusest rahvusvahelises kaubandusorganisatsioonis, me ei saa sedasama teha ka julgeolekunõukogus. Mm, kolleeg Maullut ei ole siin saalis, siis annan sõna kolleeg Pospišile. ma hääletasin selle raporti poolt, sest äh, julgeolekunõukogu reformimine äh, on oluline kogu ÜRO ülesehituse seisukohast äh, see on äh, veelgi aktuaalsem, arvestades julgeolekuolukorda Euroopas, praegu me näeme, et äh, äh, praegu organisatsioonid ei suuda piisavalt kiiresti tegutseda, et kiiresti reageerida, see peaks olema võimaluseks ka teistele ÜRO liikmesriikidele mõju või surve avaldamiseks äh, Euroopa Liidul peaks olema Julgeolekunõukogus äh, koht, kuid äh, me peame siiski jätkama veel äh, arutelusid julgeolekunõukogu reformimise kohta, praegu olukord ei ole sugugi hea ja loodan, et see raport aitab kaasa olukorra paranemisele. nüüd annan sõna kolleeg Mamikinsile. viimasel ajal on Äh, Euroopa Liidu positsioon suurem kui ainult ühe suure organisatsiooni positsioon. oma mõju soovitakse suurendada. Euroopa Liit on üks aktiivsemaid ÜRO ideede toetajaid, näiteks kliimamuutuste vastases võitluses, kultuurivahetuses ja teistes äh, valdkondades samas tahaksin öelda, et ÜRO ei tegutse alati väga efektiivselt. teise maailmasõja lõpus oli aga ta maailmas kõige efektiivsem ja kõige olulisem suurorganisatsioon ja see toob mind järelduseni, et Euroopa Liit peaks aktiivselt edasi tegutsema, et sinna organisatsiooni panustada. härra president, Euroopa Liidu roll ÜRO-s võimaldab tegeleda paremini äh, julgeoleku väljakutsetega ja ka Lissaboni leping äh, näeb äh, selle rolli suurenemist ette, eriti just rahvusvaheliste kriiside kontekstis läbi kõrge esindaja osalemise Julgeolekunõukogus me räägime praegu nendest teemadest eh, julgeoleku, ülemaailmse julgeolekukriisi kontekstis rahvusvaheline eh, ra-, rahvusvaheline rahu ning julgeolek on üha olulisemad eh, teemad, me peame rääkima siin ka sotsiaalsest ja majanduslikust arengust Euroopa Liidul, e-, ÜRO-l on võtmetähtsusega roll nende teemadega tegelemiseks äh, ja Iirimaa kogemus on näidanud, et äh, ÜRO töös osalemine on aidanud äh, erinevate teemade edendamist rahvusvahelisel tasandil. ma olen ja seetõttu ma toetasin seda raportit. nüüd kolleeg Seymour, palun. Thank you, Mr aitäh, härra president. ÜRO on suhteliselt äh, selge missiooniga organisatsioon. Euroopa Liit, äh, ta ühendab rahvaid, ent äh, Euroopa Liit ei esinda ühtegi rahvast, kas see on järjekordne küüniline püüe üle võtta üle Julgeolekunõukogu kohta? aitäh president mina hääletasin selle raporti poolt ja mul on selle üle hea meel sest äh, ma olen äh, ka epp raportöör sellel teemal ja tervitan seda et me soovime suuremat äh, koordineeritust ja koostööd üroga eriti kui me arvestame Euroopa Liitu ja liikmesriikide äh, olulist panust humanitaarabi valdkonnas, see on väga tähtis. ja eriti just praeguses kontekstis äh, on seda kõike väga raske nüüd ühildada, need äh, terrorirünnakud Pariisis, olukord Brüsselis ning see toonitab ka seda, et me peame oma jõupingutused ühendama mitte ainult siin Euroopa Liidus, vaid ka ÜRO-s selleks, et need riigid saaksid areneda, et kehtestada rahu ning et me saaksime ühiselt võidelda terrori vastu. aitäh, proua Makoveit siin ei ole, annan äh, nüüd sõna järgmisele kõnelejale. aitäh, me oleme kuulnud sellest, et jah, föderalism äh, on üha olulisem me, kuid samas räägime uuest komisjoni lähenemisest ja nüüd näeme ikkagi püüdlusi selles, selleks, et kehtestada üks koht Julgeolekunõukogus Euroopa Liidule. ma olen muidugi vastu sellele, et rünnatakse sellisel viisil britte ja prantslasi, me ju püüame üles ehitada äh, justkui rahvast ja valitsust, kuid tegelikult ei ole sellist asja nagu Euroopa teemos ja Euroopa rahvas äh, olemas ja tegemist on lihtsalt bürokraatliku püüdega heisata uus lipp, panna sinna taha diplomaatiline aparaat, kuid see niimoodi lihtsalt ei toimi. rahvusriigid lihtsalt juba on olemas, aga Euroopa Liitu rahvusriigina ei ole. suur aitäh ja nüüd saab sõna proua Toots, palun. suur aitäh, lugupeetud president ajal, äh, mil valitseb mure ja ebakindlus Euroopas ja võttes arvesse kohutavaid terrorirünnakuid Pariisis, on vägagi pettumust valmistav see, et see raport, mis puudutab Euroopa Liidu rolli ÜRO-s, keskendub integratsioonile ja äh, ühtsele Euroopa esinduslikule mandaadile selle asemel, et edendada paremat koostööd ja koordinatsiooni selleks, et äh, tagada kõikide meie kodanike heaolu, selleks, et püüda saada Euroopa Liidule eh, koht ÜRO-s, eh, tuleks hoopis tähelepanu pöörata sellele, kuidas Euroopa Liit saaks olla vahemeheks Euroopa häältele, selle asemel, et lihtsalt kõigest üle karjuda eh, ühel jõulisel häälel. Ühendkuningriik riik Ähm, on valinud omaenda valitsuse äh, ja, ja meie leiame, et see valitsus koos meie sõjaväega on kõige paremas vormis äh, ja rollis esindamaks meid rahvusvahelisel tasandil. meil on vaja kainel mõistusel põhinevat koostööd äh, ja härra Cameroni ja Hollandi ähm, tehtud avaldus sel nädalal peaks, näitab ka seda, kuidas me peame keskenduma sellele, kuidas võidelda selle terrorismiohuga, mis ähvardab Äh, meid Euroopas, suur aitäh! suur aitäh, järgmine kõneleja, Varel, palun! Euroopa Liit ei ole riik, see ei ole kunagi olnud riik ja seda, see ei saa ka riiki asendada ja ei kuulu äh, Ühendatud Rahvaste Organisatsiooni, seetõttu tal ei tohiks olla kohta Ühendatud Rahvaste Organisatsioonis, aitäh. Äh, kolleeg James, palun, suur aitäh, Ühendkuningriik on üks äh, äh, kahest Euroopa Liidu liit riigist, kellel on ÜRO-s vetoõigus ja mina ei toeta mitte mingisugust ettepanekut, mis õõnestab eh, Ühendkuningriigi rolli kui võtmetähtsusega ÜRO liige. Euroopa Liidul võib olla suurusehullutuses plaan eh, tungida sellesse olulisse otsustuste tegemisorganisse, eh, kuid mina ei toeta mitte iialgi seda Euroopa Liidu eesmärki ja seetõttu olen mina hääletanud vastu kõikidele võtmetähtsusega hääletustele selles küsimuses, aitäh! aitäh, suur aitäh, proua James ja nüüd härra Etheridge, palun, teil on nüüd sõna. suur aitäh. see on kõige lihtsam hääletuse selgitus minu jaoks, kõik on väga lihtne. ÜRO on Ühendatud Rahvaste Organisatsioon, Euroopa Liit ei ole rahvus, rahvas ja Ühendkuningriik seda on ja ma et, hääletan alati selliste meetmete vastu eh, ja ma tõesti loodan, et me jääme alati eh, Ühendkuningriigiga eh, sõltumatuks ja meil saab alati olema see roll ÜRO-s Ühendkuningriigi näol, mis meil praegu on. suur aitäh! ja sellega on hääletuse selgitused tänaseks lõppenud ja me lõpetame, vabandust, peatame oma koosoleku ja jätkame kell kolm.